korrigendumi parlamendi poolt vastu võetud äh, dokumendile äh, vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada kolmkümmend üks lõige neli, siis nimetatakse ette, siis ettepanek kinnitatakse, vaid välja arvatud juhul, kui kahekümne nelja tunni jooksul fraktsioon või teatud arv saadikud esitab vastu lauses ning parandus on loetav parlamendi täiskogu leheküljel ning lisatakse tänasesse äh, protokolli. lisaks sellele tahaksin teavitada teid sellest, et äh,